teha siis koostööd parlamendiga, kaasa arvatud Arengukomisjoniga selle väga olu-, olulise ülesande lahendamise puhul, suur tänu! tänan, härra volinik, härra komisjoni asepresident, kallid kolleegid, tänane arutelu on lõppenud, homme keskpäeval toimub hääletus ja ma soovin teile kõigile head ööd!